õppevalitus äh, vajalikkusest ja töötajate kutseoskuste parandamisest. digitaliseerumist ei tohi näha kui ohtu, see on pigem võimalus. ning inimeste kõrvalejätmine äh, ja digitaliseerumise kasutamine kui vabandused inimesi tööturult kõrvale jätta, siis äh, ei näita, et töö, näitavad, et tööandjad kasutavad seda kui ettekäänet vanemate inimeste kõrvale tõrjumiseks Äh, ei lubata inimestel näiteks osaleda koolitustel, saada vajalikke oskusi, seda tuleks rõhutada. punkt üheksateist. siin viidatakse vanemaealiste töötajate ümberõppele. jällegi eh, digitaalsete oskuste kontekstis tahaksin korrata, et peamine probleem ei ole mitte selles, et vanemaealised töötajad saaksid uued Äh, kvalifikatsiooni, vaid et nad lihtsalt omandaksid uusi oskusi, äh, sellepärast et töö nõudmised muutuvad ja nende muutuvate nõudmistega tuleb sammu pidada. inimene ei pea äh, oma töökohta muutma või hakkama teistsugust tööd tegema. siis seksuaalne sättumus minu arvates oleks siin vaja vaadata raporteid, mille on koostanud äh, liikmesriikide geide ja lesbide organisatsioonid, näiteks punkt kakskümmend neli, kus kutsutakse liikmesriike üles vastu võtma selged äh, perekonna definitsioonid, näiteks äh, LGBT perekondade kohta. ma ei ole päris kindel, mida siin silmas peetakse, ma arvan, et kõigepealt peaksime me seda sätet selgemaks muutma meil on väga kerge otsustada, kas me sellega oleme nõus või mitte. punkt kakskümmend kaheksa, soovitused. Äh, siin on väga palju häid soovitusi, aga me ütleme ka, et ohvritel äh, peaksid olema maksusoodustused. mulle tundub, et sellega me läheme liiga kaugele Äh, see ettepanek tuleks tagasi võtta ja ma esitan sellekohase muudatusettepaneku. siis äh, põhjendused. Äh, on öeldud, et on väga vähe diskrimineerimisega seonduvaid kaebusi, sellepärast et töövõtjad ei tea oma õigusi Äh, nad ei ole oma õigustest teadlikud ja seetõttu kaebusi ei esita. mina arvan, et põhjus on hoopis teistsugune. inimesed, kes tunnevad, et neid diskrimineeritakse, ei äh, äh, ei hoiduks kaebamast, kui nad teaksid, et nende kaebusesse suhtutakse tõsiselt nii et, et äh, probleem on selles, kas õigusaktid on kohased ja kas need mitte ei takista inimesi kaebuse esitamast, sest nad kardavad, et jäävad töökohast ilma. aitäh! Thank you very much and I will now give the... suur tänu. ja nüüd saab sõna järgmine varireporter, palun. Na pirmiausia, aš tai dėkoju pranešėjai Renatai Weber. Suur tänu raportöörile Renate Veberile, sellepärast et äh, ma arvan, et see raport on väga hästi koostatud ja meie meeskonnatöö tulemusena saame seda veelgi parandada. arvestades ka seda uuringut, mida just tutvustati mis puudutas diskrimineerimist usuliste või veendumuste põhjal, aga juhiksin tähelepanu mitmetele punktidele, mida tuleks ka raportis käsitleda. kõigepealt äh, vanuse teema. rõhutaksin, et Euroopa vananeb, inimesed elavad kauem ja paratamatult lähevad ka hiljem pensionile ning kui vaadata, milline on olukord ühes või teises liikmesriigis, siis võib öelda, et vanematel inimestel ei ole alati võimalust tööturule jääda või tööturule uuesti siseneda. see diskrimineerimine on üsna levinud, kui teatud põhjusel inimesele öeldakse, et ta peab tegema ruumi nooremale inimesele ja ka raportis tuleks seda käsitleda. Öelda, et direktiiv sellist asja ei luba. ma ei taha, et siin tekiks mingit põlvkondade vahelist vastuolu, sellepärast et erinevad põlvkonnad peavad kõik oma koha leidma tööturul. kõigil peavad olema võimalused tööturule siseneda ja kedagi ei tohi diskrimineerida. teine teema puudutab puuet täna hommikul me käsitlesime väga põhjalikult ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja selle rakendamist. ja ma arvan, et Euroopa Liidu puuetega inimesed on rühm rahvastikust, kes tööturul sageli seisavad silmitsi diskrimineerimisega. peamiselt seetõttu, et töökohad ei ole kohandatud selliste inimeste jaoks. Euroopa Parlament ei ole suutnud vastu võtta kohustuslikku seadusandlust selles vallas. see loomulikult nõuaks ka teatud investeeringuid, et tööpaiku kohaldada ning tuleb ka puuetega inimestele luua vastavad tingimused ma arvan, et puudega inimesed ei ole piisavalt motiveeritud, et tööturule siseneda ning äh, ametikoolitus on sageli neile väga puudulik, nii et siin vallas on meil ka veel väga palju ära teha, peame tegema koostööd tööandjatega, puuetega inimeste organisatsioonidega, selleks, et olukorda tööturul parandada. me peame julgustama komisjoni läbi viima ka vahehindamist, mis puudutab äh, puuetega inimeste strateegiat aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kakskümmend. mina ei saa ka aru, miks direktiiv ei too välja neid kohustuslikke nõudeid äh, andmete kogumisel keeruline on aru saada, kuidas teha üldse otsuseid, kui andmed puuduvad. loomulikult see on liikmesriikide kohustus, aga ka meie peame julgustama komisjoni ja paluma komisjoni, et nad teeksid konkreetsed ettepanekud selles osas, kuidas andmete kogumist liikmesriikides parandada. ma arvan, et tasuks kaaluda raportisse ka ahistamise lisamist, just ahistamine töökohal. see võib toimuda erinevatel põhjustel, seksuaalne sättumus, vanus, veendumused, usk. ma arvan, et ka seda valdkonda tuleks käsitleda lisaks peame tegelema ahistamise ohvrite toetusega ja toetamisvõimalustega. inimesed sageli kardavad, kui neid diskrimineeritakse kas vanuse tõttu, seksuaalse sättu, sättumuse või usu tõttu nad kardavad sellest teavitada, sest nad äh, on hirmul, et kaotavad töökoha. me peame siin ka teadlikkust tõstma, tutvustama häid tavasid, sellepärast et äh, kogemused kõikides liikmesriikides on erinevad. meil on siin veel palju ära teha, et inimesed ei kardaks rääkida sellistest teemadest nagu diskrimineerimine, tulenevalt siis direktiivi sätetest ja ma usun, et meil on vaja koostööd Euroopa Liidu institutsioonide vahel, sotsiaalpartnerite vahel ning ka head koostööd raportööri ja variraportööride vahel selleks, et jõuda hea dokumendini, aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna variraportöör Helga Stevens Thank you, chair. suur tänu ja tere kõigile minu poolt. ma tunnustan proua Weberi raportit ja ma hindan seda kõrgelt, pidades silmas ka tänahommikust arutelu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni osas. tahtsin ka öelda, et mulle, mul on hea meel, et et äh, puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee on välja toodud. eraldi räägitakse raportis ka puudest, aga ma tahaksin, et siin oleksid konkreetsemad lõigud, mis puudutavad ka diskrimineerimise erivorme, nii nagu on need äh, õiguste konventsiooni komitee tekstis ära toodud. ma tahaksin öelda, et ei saa panna järjekorda erinevaid diskrimineerimise vorme mulle teeb eriti muret see topelt või mitmekordne diskrimineerimine. siinkohal on reeglid liikmesriigiti väga killustunud ja erinevad ja raportis seda välja ei tooda. mulle tundub, et diskrimineerimise ja ahistamise juhtumid on kasvanud, aga sellest jätkuvalt ei teavitata piisavalt. seetõttu tuleb rakendamist parandada ja on oluline ka teadlikkust tõsta nendest reeglitest, mis tegelikult juba paika on saanud. see peab olema meie prioriteet. näiteks tuleb parandada liikmesriikide kaebuste esitamise võimalusi ning nende organisatsioonide tööd, kes seisavad võrdse kohtlemise eest. ma olen ära kuulanud kolleegide märkused ja ma loodan, et äh, ka puuetega inimeste organisatsioonidega suheldi koostamise käigus ning samamoodi lähtuti ka konventsiooniks. nüüd erialapõhine diskrimineerimine on valdkond, millega me seisame kõik silmitsi, aitäh! suur tänu, proua Stevens! järgmine kõneleja ei ole kohal. seega saab sõna variraportöör Tatjana Ždanoka. aitäh. mina tahan tänada Renatet selle väga hea dokumendi eest. ja loomulikult ka neid autoreid, kes koostasid uuringu. sellest on väga suur abi ja Renate on juba sisse viiu-, viinud nende soovitused. loomulikult on see raport väga hästi üles ehitatud, siin on sissejuhatavad punktid, millega ma nõustun sada protsenti. kõigepealt eh, see, et tuleb sellest ummikust välja tulla, mis puudutab ka nõukogut. ja siin on juttu ju horisontaalsest eh, antidiskrimineerimise direktiivist. nagu me teame, selle direktiiviga ei ole väga kaugele jõutud ka esimeses punktis öeldakse, et sõltumata sellest, et peaaegu kõikides liikmesriikides on õigusalased sätted, ei tegeleta sellega süstemaatiliselt ja see ei hõlma kõigi õigusakte. seega rakendamisel on veel palju tööd teha. nüüd, mis võivad olla diskrimineerimise põhjused vastavalt direktiivile. me rääkisime juba usust ja veendumustest. ja meil on ka see uuring, mida siin täna tutvustati. mul ei ole siin palju lisada, aga neljandas punktis tuleb viidata ka Euroopa Kohtu lahenditele selles vallas. sellest on loomulikult ka palju kasu. mis puutub puudesse, siis ka proua Stevens ja Renate juba võtsid sel teemal ka hommikul sõna. lisaks on meil ka proua Stevensi raport eh, ÜRO konventsiooni osas, mis käsitlesid ka puude teemat võib-olla peaksime siin võrdlema neid soovitusi mõlemas raportis ja vaatama, et eh, siin ei tekiks mingeid vastuolusid. võib-olla tasub isegi teatud soovitusi korrata, lisada need mõlemasse raportisse vanuse puhul, ma arvan, tuleb teatud muudatusi sisse viia, sest me unustasime siin ära noorte tööhõive. meil on küll selle kohta eraldi raport, aga me peame ka seda probleemi siin käsitlema, ehk siis vanemaealiste töötus ja ka noorte töötus või tööhõive. ma olin ka seal variraportööriks. nagu teate, hiljuti võeti vastu Kukani raport mis puudutas aktiivsena vananemist. teema aasta oli ka tuhande kahe, aastal kaks tuhat kaksteist oli aktiivsena vananemise aasta ma arvan, et äh, me räägime väga palju noorte tööpuudusest aga samaväärselt tuleks rääkida ka nende inimeste tööpuudusest, kes kaotavad töö kümme aastat enne pensionile mineku iga. ka see on väga oluline. ja me peame seda teemat tõstatama ning loomulikult ka sellega tõsiselt võitlema ja peame seda välja tooma ka siin raportis nüüd seksuaalne sättumus, siin ma olen nõus, et äh, punktis kakskümmend neli tuleb äh, mõisted paremini välja tuua. meie põhiseaduses Lätis on kirjas, et äh, perekond on ainult mees ja naine, see on põhiseaduses kirjas mida me saame nõuda liikmesriigilt, kus on selline põhiseadus, et nad hakkaksid defineerima LGBT perekondi. ehk siis kõigepealt tuleb äh, võidelda diskrimineerimisega seoses juba kehtivate õigusaktidega, enne kui me lähme uute õigusakti kallale. probleem ei ole ainult Lätis, sarnased sätted on ka Leedus ja mõnedes teistes liikmesriikides. nüüd, mis puudutab horisontaalseid äh, punkte ja soovitusi, siis äh, siin on öeldud, et meil ei ole piisavalt andmeid Renate on öelnud äh, siin, et põhiõiguste amet on valmis koguma taolisi andmeid, me saame selle ka soovitusena välja öelda. me ei pea seda ütlema ainult selgitavas seletuskirjas. või lisaks põhiõiguste ametile on meil ka Eurostat mina olin ühe raporti autoriks, mis puudutas ad hoc äh, mudeleid statistika kogumisel liikmesriikides, see käsitles ka Eurostati ja tol ajal enamik fraktsioonidest lükkas tagasi minu ettepaneku hõlmata need äh, diskrimineerimise võimalikud põhjused nagu usk, veendumused, seksuaalne sättumus. rassiline või etniline taust, see käib küll teise direktiivi alla. see oli meie ettepanek. ja kui ma analüüsisin, kuidas erinevad amet statistikaametid liikmesriikides töötavad, siis märkasin, et ainult vähesed on need äh, punktid kirja pannud, see ei ole kohustuslik, aga mõnedes riikides see küsimustikes kirjas on ja oleks väga hea, kui samasugused küsimustikud oleks kõikides liikmesriikides, siis meil oleks ka need andmed olemas. ja see on siis tõenäoliselt Äh, ülesanne meile tulevikuks, et meil oleks piisavalt andmeid äh, võimalike diskrimineerimispõhjuste kohta, aitäh! Thank you, madam! suur tänu! nüüd saab sõna Laura Aagia, ka variraportöör. aitäh! ja suur tänu kolleeg Renate Veeberile nagu me näeme, on ta keskendunud direktiivi võimalikele lünkadele. väga palju räägiti diskrimineerimisest, see on igati õige, aga rakendusala peaks keskenduma rohkem ka tööhõivele. direktiiv väga sageli rääkis sellest, et erinevat tüüpi diskrimineerimised ei ole lubatud, aga tegelikult seda tööhõive vallas ei rakendatud. ja ma arvan, et nüüd oleme me astunud äh, suure sammu õiges suunas. väga hea on see keskendumine just tööhõive küsimusele. teatud probleeme siin veel on ja meie keskendume oma sisendis just Äh, dokumendi parandamisele. on kaks teemat, mida tuleks minu arvates põhjalikumalt käsitleda. kõigepealt erinevad äh, kindlustusvõimalused, et äh, vältida puuetega inimeste diskrimineerimist, see on väga oluline teema. õiguslikult siin alati kindlust ei ole ja teine punkt, mida mina tahaksin põhjalikumalt käsitleda, on see töökohtade kohandamine puuetega inimeste jaoks. mina olin töötajate kaitseraporti raportööriks. see teema on äärmiselt huvitav. mina käsitlesin seda puuetega inimeste teemat põhjalikult. ma ei tahtnud mitte aru saada, kus inimesi diskrimineeritakse või mis õigused peaksid olema, vaid äh, tahaksin välja tulla väga selge nägemuse ja soovitusega, mis oleks nii käegakatsutav kui võimalik. mul on veel mõned väiksemad äh, märkused, mida minu arvates tuleks ka käsitleda aga muudatusettepanekutes on need kõik kajastatud nüüd sotsiaalkindlustussüsteemide teema. mis võiksid olla kestlikumad süsteemid, milliseid makseid saab liikmesriikides pakkuda, et tagada ligipääs töökohtadele see puudutab ka pensionile mineku iga. Need on kõik teemad, mida direktiiv ei käsitle, aga oleks pidanud käsitlema. ja ma arvan, et me peame nendele teemadele kindlasti põhjalikumalt keskenduma. on loendamatu arv viise diskrimineerimiseks, töökoha ahistamine, neid diskrimineerimise vorme on tõesti palju, aga me ei peaks siin piirduma ainult äh, sellega, et me ütleme, et see on vale, vaid meil peaks olema selge nägemus. väga sageli õigusi ei kasutata, sellepärast et inimesed ei tea, mis on nende õigused ja nad ei oska neid kasutada esimesel arvamuste vahetusel, mis meil Renatega toimus, ma juhtisin ka ühele teemale tähelepanu nimelt meil tekib praegu kriisiolukord, ma räägin siin rändest, me räägime ränn-, sisserändajate lõimimisest, nende lõimimisest tööturule, kuidas me saame vältida selle protsessi käigus diskrimineerimist, kuidas me saame tagada, et see lõimimine, juhul kui see toimub, toimub viisil, mis ei too kaasa diskrimineerimist ja ei süvenda seda lõhet kahe maailma vahel veelgi. igal juhul suur tänu veel kord, sest see direktiiv tõepoolest jättis liiga palju valdkondi käsitlemata ja ma tunnustan seda suurt tööd, mida Renate on teinud selleks, et neid lünki täiendada, aitäh! suur tänu! okay.. Äh, aitäh, ütleb härra Martin. jah, kas teie olete Dominic Martin, küsib esinejana. jah, olen küll, siis on teil sõna äh, diskrimineerimine töökohas sõltuvalt usust, vanusest, seksuaalsest sättumusest või puudest on teema, äh, millel ma siin arutelusid väga tähelepanelikult kuulasin, kuulasin, mida ütles proua Veber ja teised variraportöörid. meil on suur Äh, probleeme küll habemete, küll loo-, näokatete, küll pearätikutega ja äh, ma arvan, et äh, selliste teemadega tegelemine meeldib ähm, kõigile ning see lahendus, mida me siin otsime, on halb tee ning lahendust on võimatu leida. ma arvan, et lahendus oleks ilmalikkuses ning liikmesriigid peaksid olema ilmalikud ning ilmalikes riikides äh, Äh, tunnustatakse ainult äh, rahvuslikke tunnuseid, äh, usk peaks kuuluma erasfääri. ja see ei tohi mitte mingil juhul ennast peale suruda teistele kaaskodanikele. igaüks teab, et inimese vabadus lõpeb seal, kus teiste vabadus algab. ma arvan, et kui me asjale läheneksime niimoodi, siis oleks meil elu palju kergem Eh, meil ei oleks enam vaja muretseda habemete, näokatete, looride või mille iganes pärast. Eh, ning eh, sama kehtib ka seksuaalse sättumuse kohta. on selge, seksuaalne sättumus on osaks eraelust ning ei ole vaja seda avalikus sfääris arutada. mina isiklikult ei ole näinud äh, et heteroseksuaalid ennast avalikus elus, avalikus sfääris manifesteerivad. niisiis, see eh, kuulub, see on asi, mis, seksuaalsus on asi, mis kuulub eraelusfääri ja eh, magamistuppa. Eh, tuletage meelde, kuidas üks luuletaja ütles oma emast kõneldes, et ma poleks kunagi osanud ette kujutada, et see hallipäine naine on üleüldse kunagi lapse saanud Äh, usk ja seks on asjad, mis on äh, eraeluga seotud. mis puudutab vanust, äh, kahjuks pean seda ütlema, aga on tööandjaid. ja te peate seda tunnistama, et on et tööandja just eriti füüsiliste jõudu nõudvatel töökohtadel eelistab alati noori inimesi, kes on odavamad ja suudavad rohkem töötada, samas kui vanemaealised inimesed on kallimad ja suudavad vähem teha. ma ei tea, kuidas seda ilmselget asja on võimalik vastupidi pöörata. proua Pisoto eh, on nõudnud eh, puuetega inimeste probleemi lahendamiseks tuleks äh, teha lõpp igasugustele diskrimineerimisele, mis ei taki-, mis takistavad puuetega inimestel tööturule pääseda. Äh, tuleb mainida siiski, et on otse, otsesed ja just nimelt füüsilised, mitte niivõrd juriidilised takistused, aga ka kaudsed takistused. proua Pisoto rõhutab ka, et ei puu-, et ei ole konkreetseid koolitussüsteeme, mis on mõeldud just nimelt puuetega inimestele, aga Äh, selles osas me oleme ühel meelel, jah, äh, äh, puuetega inimestel peaks olema võimalik saada haridus ja iseseisvust, millest me täna hommikul väga pikalt kõnelesime ja ma arvan, et selles osas oleme me kõik nõus ning lõpetuseks nagu teiega, meie kaitseme neid üldpõhimõtteid, et võrdne töö, võrdne kohtlemine ilma igasuguse diskrimineerimiseta sel määral, mil inimesed suudavad austada teiste vabadusi ning eh, see, mis eraelusfääri kuulub, sinna ka jääb, aitäh. Thank you, madam Lope Fontanier has asked for. aitäh, proua Lope Fontanier, palun sõna. Gracias, senora presidenta. Ah, en primer lugar y como lo han hecho. aitäh, proua esinaine. nagu eelkõnelejad, sooviksin minagi tänada proua Veberit hea töö eest. meil on siin küll seitse lehekülge vaid, aga tekst on väga tihe ja peamised temaatika komponendid on siin sisse kirjutatud. ilmselgelt, kui me räägime diskrimineerimisest, siis peame me paremini direktiivi ellu rakendama, tõstma teadlikkust ning ka laiendama seda muudesse valdkondadesse, mitte ainult tööhõivesse aga nagu raportöör ka ütles, siis viimastel aastatel võib näha järjest rohkem ksenofoobseid äh, rühmi, keda kuulatakse järjest rohkem praegusel kriisi ajal. Euroopa peab kaitsma oma põhimõtteid, me peame korraldama teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, me peame äh, peatama selle meie ühiskonna radikaliseerumise laine. aga keskenduksin kahele teemale. see tekst peaks minu arvates paremini hõlmama kahte rühma. kõigepealt proua Kozlovska rääkis ka öö, romidest. tegemist on etnilise vähemusega, keda elab üle Euroopa, ka Hispaanias on neid palju aga nad on tööturult rohkem kui seitsmekümne kaheksa protsendi ulatuses tõrjutud. meil on vaja meetmeid selle olukorra parandamiseks. tuleb kasutada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, tuleks kaasata ka vabaühendusi, kes tegelevad romidega, nad teavad probleeme kõige paremini, tunnevad olukorda koha peal, nemad saavad meid nende probleemide lahendamisel aidata veel üks rühm, puuetega inimesed. siin räägiti sellest palju, aga ma räägiksin eelkõige puuetega naistest, sest neid, seda rühma diskrimineeritakse kaheselt. võib-olla isegi rohkem, kui nad kuuluvad näiteks mõnda etnilisse vähemusse või rassi. Nende tööpuudus on üle viiekümne protsendi ning esimene samm peab olema nende suurem kaasatus tööturule. aga me peame jätkuvalt töötama ka selleks, et vähendada soolisi lõhesid. selleks on vaja jällegi korraldada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, samas on vaja paremini koguda statistikat, et me mõistaksime paremini seda, kuidas on direktiivi ellu rakendatud ning äh, näeksime ka võimalikke probleeme. aitäh! suur tänu, härra Schulze! aitäh, proua esinaine, proua raportöör! pärast nii pikki sõnavõtte sooviksin oma neli punkti välja tuua lühidalt. kõigepealt tahaksin tunnustada raportööri tööd, minu arvates on see väljapaistvalt hea raport, mis mainib äh, olulisi aspekte. minu arvates võiksin rohkem rõhutada digitaliseerimise teemat, mis võib olla probleemiks ka vanematele inimestele. see on punkt kaheksateist praeguses tekstis. vähemalt saksakeelses versioonis räägitakse sellest natukene negatiivselt siis tuleks ka võib-olla rääkida sellest, et näiteks robotid saavad aidata vanemaid inimesi, et need saavad osaleda kauem tööturul. kolmas punkt, millest soovisin rääkida, on andmete kogumeni, kogumine. direktiivi kohta on väga raske andmeid koguda selle kohta, kuidas direktiivi on ellu rakendatud ja neljas punkt. nimelt parimate tavade vahetamine diskrimineerimise vastases võitluses ka Euroopa tasandil, mis on minu arvates alati väga oluline. aitäh! Your... aitäh kõigile sõnavõttude eest! kas komisjoni poolt soovib keegi midagi lisada? palun. suur tänu, proua esinaine, tahaksin teid tänada, tahaksin tänada ka raportööri selle raporti projekti eest. meile tundub see väga huvitav olevat. loomulikult on see teema, mis on ka meie jaoks väga tähtis me oleme sellega väga palju tegelenud. ma räägin siin äh, sellest, äh, et on vaja tõsta inimlik teadlikkust Äh, räägime kõigest sellest, mis toetaks meid äh, selles valdkonnas, et me saaksime teha rohkem edusamme. Äh, me võtsime teadmiseks ka see, see, mis siin, selle, mis siin öeldi usu kohta ja kohtupoolsed selgitused seoses siis nende juhtumitega, mida kohus praegu menetleb nii et, et meil on olemas tõesti kohtu äh, õigusloomega selles valdkonnas ning tahaksin äh, samuti äh, teile meelde tuletada, sest teie komisjon tegelikult on sellega kur-, kursis, et me oleme teinud edusamme ka puuetega inimeste vallas, meil on Euroopa juurdepääsetavuse akt, mida me peame arutama, kas ma unustasin midagi ära, ei, lihtsalt mõned punktid ja ma ei taha rohkem aega võtta, aitäh! Thank you uh.... aitäh. paar lõppsõna ka raportöörilt. aitäh, proua esineja. tuleb tunnistada, et tunnen ennast väga õnnelikuna, sest me töötame kõik raporti korral koos variraportööride ja teiste kolleegidega. ning me kõik näeme neid teemasid üsna sarnaselt, me soovime kõik seda, et diskrimineerimine ei oleks aktsepteeritav Euroopa Liidu liikmesriikides. seetõttu olen ma väga meeldivas olukorras ning ootan vägagi koostööd variraportööridega. paar märkust, mida lühidalt praegu võiks välja tuua, sest me räägime kõigest ju hiljem pikemalt. kõigepealt äh, mis puudutab neid soovitusi, mis siin raportis sees on ning ülejäänusid, mis jõuavad meieni muudatusettepanekute näol, siis need on ju ainult soovitused. näiteks me soovitame, et tuleks uurida võimalusi, kuidas parandada juurdepääsu õigusele läbi näiteks mingisuguste maksusoodustuste, mõnedes riikides sellised võimalused juba on, teised võivad alles see, selle kallal tegutsema hakata. kahjuks raport sellist asja kohustuslikuks ei saa muuta. Ehm, see on kõik liikmesriikide kätes. siis teema, mida tõstsid paar, tõstatasid paar kolleegi. see, mis puudutab LGBT pereliikmeid. Um, kutsutakse liikmesriike üles põhiõiguse ametite, ameti soovitusi järgima, siin ei öelda, et liikmesriigid peaks muutma oma põhiseadust, kui seal sätestatakse, mis asi täpselt on perekond. aga mis puudutab pereliikmeid ja konkreetset pereliikmete definitsiooni, siis loomulikult on sellel tagajärjed, kui keegi selline pereliige satub õnnetusse tööl näiteks või tal on mingisugune haigus ja tal on vaja oma kaaslase abi, siis on võib-olla tarvis tõesti eh, defineerida pereliige. ja kohe lõpetan, andmete kogumine. jah, ka Euroopa tasandil on meil ju agentuure ja me soovime, et nad koguksid andmeid ja nad seda ka teevad, aga on väga oluline, et ka liikmesriigid ri-, riiklikul tasandil koguks sellist statistikat, uurimaks, kaugele nad sellel teemal on jõudnud. ka selleks, et äh, tõsta teadlikuks, teadlikkust äh, ja haridust selles valdkonnas. suur tänu ning ootan vägagi koostööd kolleegidega. Thank you all. aitäh kõigile. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas märts kell kaksteist. muudatusettepanekuid vaadatakse läbi kahekümne teisel, kahekümne kolmandal märtsil. tööhõivekomisjonis peaks vastu võetama tekst kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal aprillil. nüüd päevakorrapunkt üksteist, ühisturustrateegia. see on esimene arvamuse projekti läbivaatamine IMCO algatusraportile ühisturustrateegia kohta ja annaksin sõna uh, Ulrike Trebesiusele. suur tänu, proua esinaine! kui me siseturgu kui õigesti elu rakendame, siis annab see Euroopa ettevõtjatele suuri võimalus, võimalusi öö, uh, äh, öö, uh, äh, nii teenustepakkujatele kui tootjatele ja seeläbi saab majandust kasvatada ja töökohti luua. läbi arvamuse olen üritanud keskenduda paarile tähtsamale teemale, mis on meie komisjonile tähtsad. viimastel aegadel oleme päris palju sellel, selle teemaga töötanud, näiteks digitaalsiseturu arvamus võeti vastu. selle arvamuse koostajana üritasin ke-, keskenduda teemadele, kus Euroopa Liit saaks tuua lisandväärtust majanduskasvu eh, ning töökohtade loomisesse. kuna eh, see maht oli väga väike, siis pidin väga hästi valima, mida ma siin öelda saan. tutvustaksin paari punkti siit. punktid üks, kaks, kolm üritasin rääkida siseturu arengust on oluline mõista, et siseturg toob kaasa palju uusi võimalusi, aga on endiselt valdkondi, kus olukorda saab parandada, kus me ei ole tervet potentsiaali ära kasutanud. kui me räägime näiteks töökohtade loomisest, siis punktid kolm, neli eh, eh, ja kuus räägime sellest, kuidas siseturgu süvendada selleks, et ära kasutada uusi võimalusi, aga on oluline ka öelda, et me peame kehtestama ka kaitsemeetmed ühisstandardite jaoks. punktis viis räägin ma regulatiivsest keskkonnast, mis on oluline, et lihtsustada digitaalagenda kaudu töökohtade loomist. meil on siin vaja aidata VKE-del kasvada mehhanisme tuleb parandada nii, et toetatakse tõesti uute töökohtade loomist. punktid seitse, kaheksa, üheksa, siin üritasin ma leida võimalusi, kuidas tööhõivet, tööhõive ja sotsiaalaspekte siseturul saaks parandada. toon välja siin teatud meetmed, mis puudutavad näiteks teenuste turgu, oluline on äh, leida teenuste stru-, struktuurid, mis tõesti aida-, aitavad kaasa äh, töökohtade loomisele näiteks äh, ehitussektoris. ning lõpuks toon välja äh, raamtingimused selleks, kuidas kiirendada kutse kvalifikatsioone, kvalifikatsioonide tunnustamist. komisjon ja liikmesriigid peaks toetama töökohtade loomist läbi ühiste standardite kaitse ning tunnustamise. kuna mah-, lubatud maht oli väga väike, siis ma väga paljust siin rääkida ei saanud, aga loodetavasti esitate teie oma muudatusettepanekuid. seda teevad ka variraportöörid, see, see on endiselt Äh, võimalik veel ning siis saame me oma sõnastust veel selgemaks muuta. minul variraportööridel ole, olen valmis praegu ja lähinädalatel variraportööridega muudatusettepanekutest veel rääkima, rääkida. suur tänu, variraportöör Rahvaparteist ei ole kohal, kas keegi esindab teda, ei, siis Maria Reena, sotsiaaldemokraatide variraportöör. aitäh, esinaine, suur aitäh ka raportöörile selle raporti eest, mis õnneks äh, toob sisse töötajate mõiste äh, raportis, mille koostas IMCO komisjon, sellepärast et nad unustasid peaaegu ära, et, et siseturul on ka töötajad. niisiis on äärmiselt oluline, et äh, meie komisjon tõesti koostab arvamuse sellele raportile ja käsitleb seda teemat ka töötajate ja töövaate vinklist. tahaksin teid tänada erinevate lähenemisviiside eest ja me teame, et, et tähemärkide arv sellistes raportites on piiratud ja seetõttu on äärmiselt oluline äh, siia siiski sisse viia mõned täpsi, täpsustused, nagu näiteks põhjenduspunktides meie arvates äh, Eh, selleks, et vältida sellist mõtlemist, et kuna me täna oleme Euroopas kriisis, siis see on sellepärast, et siseturg ei ole välja töötatud lõplikult. ma arvan, et meil on teisi põhjusi, miks meil Euroopas on kriis. tuletaksin meelde kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi. me kipume seda unustama, aga kahe tuhande kaheksanda aasta olukord, kriis on viinud meid tänasesse raskesse majandusseisu Äh, nii et, et me peaksime meelde tuletama, kuidas see kriis on mõjutanud tööhõivet ja ei tohiks kõike taandada ainult siseturule. nii et, et seda aspekti peaksin tõesti süvendama, siis peaksime tegelema ka selle teemaga ja tuletama meelde ka seda, mis toimub täna tööpuuduse vallas ja ka vaesuse määra Euroopas. just nimelt eh, sellele teemale peaksime keskenduma ja sellega üritama selle vastu võidelda läbi ühtse turu, et luua uusi töökohti, kvaliteetseid töökohti ja töökohti, mis oleksid ka korralikult tasustatud ja eh, kavatsen eh, selle kohta teha siis ka ettepanekuid. tahaksin meelde tuletada, et ka tänu sotsiaalsele lähenemise, on meil olemas just parem siseturg. Äh, täna äh, meil on väga suuri erinevusi äh, tööhõive, keskkonnakaitse ja muudel ka, muudes valdkondades, rääkimata siis maksustamise valdkonnast. ja see on kõik seotud ühtse turutegevuse korraldamisega ja sellega seonduvate probleemidega me esitame terve rea muudatusettepanekuid, mis täpsustavad siis seda, et meie toetame jätkusuutliku majanduse arendamist, kus on kvaliteetsed tööd, töökohad, samuti tuletame meelde, et kui me kõneleme eh, halduskoormuse vähendamisest või parimast õigusloomest, siis me leiame, sotsiaalne kaitse ja tervisekaitse ei tohiks siin olla takistuseks. me leiame, et meil on siin vaja normide harmoniseerimist kõrgemate standardite suunas ja seda kaitset ei tohiks pidada takistuseks siseturu arengule. ning lõpetuseks veel üks meie jaoks väga oluline asi, siseturg peab äh, olema korraldatud niimoodi, et võid-, võideldakse ebaausa konkurentsiga niisiis me nõuame, et edendatakse õiglast inimeste mobiilsust, mis võimaldab siis ka töötajatest lugu pidada. nii et, et need oleksid siis meie ettepanekud selle raporti kohta, aitäh. Eh, aitäh, proua Harkin. suur tänu, proua esinaine. räägin öö, eh, kolleegi variraportööri nimel, kes kahjuks ei saa täna kohal olla. kõigepealt tahaksin tänada raportööri tõesti väga hea arvamuse projekti eest. aga siis meie variraportöör ütleb. jagan raportööri seisukohti ja mitmeid punkte selles arvamuses. nõustun täiesti sellega, et tõkked ettevõtluse ees piiriüleses tegevuses takistavad majanduskasvu ja töökohtade loomist. nõustun täiesti sellega, et digitaalturg Äh, annab meile võimalusi äh, ja väljakutseid, millega tuleb tegeleda, tagamaks, et Euroopa kasutab ära digitaalse ühisturu potentsiaali. ning nõustun täiesti sellega, et ühisturu strateegiat tuleb kasutada selleks, et luua parem ettevõtluskeskkond VKE-dele. hindan seda, et raportöör rõhutab teenuste siseturu tähtsust ning uurib seda, mida tuleks teha selleks, et eemaldada tõkked teenuste sektoris. teenuste sektori areng muudab olukorra tarbijatele odavamaks, aga, aga aitab luua ka töökohti. keskenduda tuleks aga rohkem ka sellele, mida tuleks konkreetselt ette võtta, et parandada VKE-de ettevõtluskeskkonda ning seeläbi töökohtade loomist. tuleb lihtsustada nõudeid, parandada juurdepääsu laenudele ning vähendada ka halduskoormust näiteks tuleks luua ühtne digitaalne platvorm VKE-dele. selliseid äh, algatusi VKE-d meilt soovivad, ma esitan paar muudatusettepanekut nende teemade kohta, hindan seda, et raportöör mainib väljakutsena digitaalmajanduses digitaalseid oskusi. sooviksin, et keskendutaks rohkem digitaalsetele oskustele, ka selle kohta esitan paar muudatusettepanekut üldiselt leian ma, et arvamuse projekt on hea ning väga hea alguspunkt edasisteks aruteludeks, ootan vägagi edasist tööd selle arvamuse kallal. Uh, aitäh. palun, Lopest ei ole vist kohal kuue nimel. ja keegi teda ka ei asenda, see tähendab seda, et võtame järgmisena rohelised. proua Lambert, palun aitäh! nagu teised, mõistan minagi, kui keeruline on kogu teksti koondada üheksasse lühikesse lõiku. tooksime välja paar punkti. üks on seotud äh, ühismajandusega. seda tuleks meil komisjonina ka laiemalt käsitleda sellega kaasnevad teatud võimalused, aga peame olema ka ettevaatlikud selles, kuidas see süsteem toimib ka maksustamise ja sotsiaalkaitse valdkonnas. seda küsimust tuleks siin rõhutada. siin mainiti ka kvaliteedi küsimust, sedagi tuleks par-, rohkem rõhutada, teenuste sektor siin tuleks rõhutada seda, et me ei räägi avalikust sektorist. see tuleb selgelt välja öelda. mina olen asjast aru saanud nii, et komisjon kavatseb välja tulla suunistega ühismajanduse kohta. seda teemat tuleks ka võib-olla rohkem uurida ning võib-olla tuleks rääkida rohkem ka ehit-, ehitussektorist pikemalt. siis on küsimusi ka. vabandust, üritan oma käekirjast aru saada. jah, tuleb mõelda, kuidas sotsiaal- ja maksusüsteemid ühilduvad sellega, mis meil piiriüleselt toimub. tuleb tagada ju, et kõik süsteemid võtavad arvesse potentsiaalset laienemist, aga nõustun ka mõningate aspektidega, millest rääkisid teised äh, kõnelejad. E-, loodetavasti esitame mõned mu-, muudatusettepanekud üheskoos, et meil mingisugust paksu raamatut teisel nendest ei tekiks. FTD, te vareraporti järgmisena. Presidente, soprattutto grazie alla aitäh, proua esinaine. tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on töötanud selle esimese töödokumendi kallal, esitame ka omapoolsed muudatusettepanekud. nagu öeldud, on siin maht piiratud. Euroopa Liit tegeleb nüüd asjadega, millega oleks pidanud tegelema juba aastaid tagasi. siseturgu ei ole meil endiselt veel. siseturg praegusel kujul ei öö, äh, saa praeguse olukorraga Euroopa Liidus hakkama, meil me ei ole suutnud laduda tugevat vundamenti siseturule. see siseturg peaks põhinema näiteks ühistel maksudel või ühistel töötingimustel, mis oleks võrdsed. ilma selleta jõuame siseturuga kuskile ja me ei suuda oma eesmärke saavutada. mis puudutab Euroopa süsteemi kaitset välissurve eest, siis Euroopa Liidu sees toimub meil juba sotsiaalne dumping. rääkimata siis dumpingust, mis pärineb uutest tärkavatest majandustest nagu Hiina siis ka ränne. see tekitab probleeme, sest meil ei ole ka ühist maksusüsteemi. Euroopa Liit on lõhenenud, liikmesriikide vahel on väga suured erinevused. seetõttu on see, millest me räägime ühisturu kujul väga pealiskaudne, sest sellel ei ole mingisugust tugevat vundamenti. meie soovime seda olukorda tõsiselt kritiseerida. paar aastat me, me peaksime pingi-, pingutama selle nimel, et saavutataks tõesti siseturg, mis põhineb ühistel reeglitel, ühistel tingimustel ning tõelisel ühisel rahal. me oleme veendunud, et praegune siseturg ei loo uusi töökohti, vaid tekitab sotsiaalset dumpingut. meil ei ole mitte ühiseid, meil ei ole ühiseid maksureeglid, mis oleks ühisturu aluseks ning kui me midagi ei muuda, siis kukub see projekt läbi. seega siin on mitmeid kriitilisi punkte, aga me soovime kaasa aidata dokumendi koostamisele. suur tänu, järgmisena äh, aitäh, lugupeetud esinaine. Äh, kõigepealt äh, tahaksin edasi anda selle, mida proua Pisoto Äh, arvama, ta vabandab, et ta ei saa siin olla, mis puudutab ühtse turustrateegiat, siis kahe tuhandendal aastal äh, Lissaboni strateegia kuulutas välja, et aastaks kaks tuhat kümme on Euroopa turust saanud kõige konkurentsivõimelisem ja kõige dünaamilisem turg kogu maailmas. nüüd on aasta kaks tuhat kuusteist ja meie noored eh, ning nende vanemad on ilma tööta, ettevõtted panevad uksi kinni, eh, neid eh, rõhub maksusüsteem, ebaaus konkurents see, mida euro, need hädad, mida euro endaga on kaasa toonud see strateegia on täiesti steriilne. riigid peavad enda õlule võtma tööstuse kaitse, käsitööliste kaitse ja töötajate kaitse. mina isiklikult tahaksin juurde lisada, ühtne turg oleks võib-olla soovitav kunagi tulevikus Äh, kui meil oli kaheksa, kui oleks võib-olla kaheksa liikmesriigiga võimalik, kahekümne kaheksa liikmesriigiga, aga see on praktiliselt võimatu, aitäh. Thank you and. aitäh ja lõpetuseks saab sõna äh, kõigepealt äh, härra Schulze, kes palus sõna ja siis raport. lugupeetud esinaine, aitäh. kõigepealt tahaksin eh, tänada kolleeg Martani, kes mainis e eurot. Eh, eh, sellepärast, et ilma selleta tegelikult Euroopat ei oleks enam olemas. ma ei ole küll variraportöör, aga räägiksin Rahvapartei jaoks ühest olulisest teemast, nimelt jagamispõhisest majandusest ka äh, raportöör on seda maininud, loomulikult ei saa ta seda teemat väga pikalt käsitleda, sellepärast et tema arvamusel on äh, pikkusepiirangud. aga võib-olla oleks siiski võimalik midagi ligeda, minu arvates äh, on sellele majandusele mitmeid eeliseid, see võimaldaks luua töökohti, see võimaldaks meie majandust natuke tõhusamalt kujundada ja kui me räägime Uber, Uberist või teistest asjadest, siis nii muutuvad inimesed ettevõtteks ja me peame vaatama, et meie seadused sellele samuti kaasa aitavad, me peame neid seadusi kohandama, me peame mõtlema nii töökaitseseadustele kui ka maksuseadustele ja peaksime mõtlema ka sellele, et eh, me Euroopas peaksime jälle tööstust edendama ja rahvamajandusele eh, rohkem rõhku paneksime eh, taasindustrialiseerimine, eh, keeruliste tehniliste toodete tootmine, seda me suudame Euroopas eriti hästi. see on väärtusahelas väga olulisel kohal Äh, tarnijad äh, on ka samuti olulised, aga nendele toodetele on vaja ka tarbijaid, neid, kes nende, neid tooteid ostavad. Äh, ja selles, seda väärtuseahelat peame me säilitama see ahel muutub üha keerulisemaks ja tööstus loob rohkem töökohti kui teenuste osutamine. ja me teame, millised on need probleemid selle jagamispõhise majandusega, me teame ettevõtteid, kellel on häid ideid, aga nad ei saa neid ellu rakendada. Äh, äh, jah, see jagamispõhine majandus võiks olla oluliseks aspektiks teenuste sektoris äh, ja me ei tohi loomulikult seaduslikke standardeid siin õõnestada, aitäh. proua Trebesius, nüüd on teil sõna, palun Eh, tahaksin kõigepealt kõiki variraportööre tänada selle eest, et nad nii eh, põhjalikult eh, sõna võtsid sellel esimese arvamusvahetuse käigul. loomulikult on selle, et me peame üritama tegelema mõlema küljega, me peame tegelema nii tööandja kui ka töövõtja Äh, probleemidega ja seetõttu olen ma äh, väga tänulik kõigile ja loomulikult me peame pöörama tähelepanu sellele, et me ei hakkaks siin asju üle reguleerima, me peame mõtlema lähimuspõhimõttele. Äh, näiteks kui me räägime maksustamisest, kõigele vaatamata ei tohiks me ka liiga kaugele minna ma suhtun väga optimistlikult muudatusettepanekutesse, mida te esitada kavatsete. ma loodan, et meil kindlasti on aega ühiselt väga hästi tasakaalustatud raport koostada, aitäh. aitäh kogu töö eest, tänu ka kõigile sõnavõtjatele ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kolmas veebruar kell kaksteist, niisiis keskpäevaks. hääletus toimub tööhõivekomisjonis kahekümne teisel, kahekümne kolmandal märtsil ja IMCO komisjonis hääletatakse kahekümne esimesel aprillil. ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde see on äh, kaheteistkümnes päevakorrapunkt, on äh, ülevaade nõukogu direktiivi kohaldamisest. direktiiv on pärit kaheksandast märtsist kaks tuhat kümme ja see puudutab äh, muudetud raamkokkuleppe rakendamist. raamkokkuleppe teemaks on vanemapuhkus ja annan kõigepealt sõna raportöörile kes äh, siis äh, seda teemat tutvustab ja selgitab meile, miks me selle teemaga tegeleme ja kellega me koostööd teeme. proua Areena, teil on sõna. Äh, suur aitäh, nagu te juba ütlesite, proua esinaine, vanemapuhkus on direktiivi teemaks, tegemist on üsna huvitava direktiiviga sellepärast, et see direktiiv sündis koostöös sotsiaalpartneritega ning selle direktiivi eesmärgiks on võidelda Äh, äh, naiste diskrimineerimise vastu tööhõive vallas ja me rääkisime just mõni aeg tagasi diskrimineerimisest, sellest, et naisi töövallas eriti diskrimineeritakse, nad on mitmekordse diskrimineerimise ohvriteks tööturul äh, samuti tahtsime leida paremat tasakaalu eraelu ja tööelu vahel ja tahtsime ka paremini jagada siis rolle ema ja isa vahel, abielupaari vahel selles osas, mis puudutab kodus tehtavat tööd, laste eest hoolitsemist. Eurofond esitas meile ühe uuringu või analüüsi, mis näitab, et see direktiiv on osaliselt läbi kukkunud, iseäranis selles osas, mis puudutab seda rollijaotust vanemate vahel kaks koma kuus protsenti meestest üksnes võtavad vanemapuhkust, niisiis see eesmärk, et äh, rollid oleksid paremini jagatud, seda eesmärki ei ole saavutatud tänaseks. Äh, loomulikult Euroopas on äh, liikmesriigiti olukord erinev, need erinevused on väga suured liikmesriigiti, aga kõigele vaatamata on siiski väga vähe neid isasid, kes vanemapuhkuse võtavad eurofond on äh, toonud välja tiheda sideme äh, vanemapuhkuse tasustamise ja vanemapuhkuse võtmise vahel isade poolt just nimelt. Äh, see side on midagi, mis lubab välja pakkuda muudatusi sellele direktiivile. loomulikult vanemapuhkuse direktiiv puudutab ka meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse küsimust, nii et, et me peame tegema selle teema osas koostööd Naisõiguste Komisjoniga. selle raporti kohta oleme saanud kakssada üks muudatusettepanekut, need muudatusettepanekud Eh, muudatusettepanekute lõpp, eh, esitamise lõpptähtaeg oli neljateistkümnes jaanuar ja enamik nendest puudutab üsna paljusid teemasid, näiteks vanemapuhkuse ülekandmise võimalust. erinevates liikmesriikides on süsteemid väga erinevad ja eh, tuleb vaadata, mil määral seda puhkuseõigust saab teisele inimesele üle kanda. niisiis nendes peredes, kus rollid on traditsioonilisemad Äh, naisele surutakse peale see traditsiooniline roll, kui vaadata nii-öelda äh, arenenumaid riiki nagu Skandinaavia riigid, äh, siis vastupidi, selle puhkuse õiguse ülekandmine just nimelt on soositud, et mehed ja naised saaksid oma kohustusi paremini tasakaalustada nii et, et me peame vaatama, mida me saame teha siis selle puhkuseõiguse ülekandmise vallas, et me ei suru meestele peale äh, Äh, seda, mida nad ei soovi ja ei sunni, äh, peaksime edendama ka Skandinaavia riikide mudelid. teine äh, grupp muudatusettepanekuid puudutavad vanemapuhkuse tasustamise teemat, nagu Eurofondi uuringust välja tuleb on äärmiselt oluline, et vanemapuhkus oleks tasustatud. see tegemist on sotsiaalpartneritega koostöös sündinud direktiiviga ja me peame vaatama, mil määral eh, seda tasustamist on võimalik teha, kui pikka aega ja nõnda edasi, aga igatahes on see midagi, mis tundub olevat olulisem, oluline. kolmas puudutab siis vanemapuhkuse kestust tähendab kestust eh, eh, Eh, selles mõttes, et eh, kui kaua see puhkus täpselt kestab ja ka, ka kuidas on see seotud lapse vanusega. näiteks, kas eh, vanemapuhkus peaks lõppema siis, kui laps saab kaheksa-aastaseks, kas siis ei ole enam mingeid e-, erilisi vajadusi, kui näiteks laps jõuab noorukikka, kas siis ei oleks jällegi vaja, et vanemad lapsega ka rohkem aega veedaksid, nii et, et Eh, küsimus on nii selle puhkuse ajas eh, kui ka selles, kuidas see puhkus on seotud lapse vanusega. veel üks küsimus on, mis on seotud muudatusettepanekutega, puudutab tasakaalu eraelu ja tööelu vahel ning eh, lõpetuseks ka veel küsimus, mis puudutab läbivaatamise klauslit selles direktiivis. nagu ma juba ütlesin, Äh, ma sain kakssada üks muudatusettepanekut, me praegu üritame välja töötada kahtekümmet ühte kompromissi ja tahaksin tänada erinevaid variraportööre selle eest, et nad esitasid need muudatusettepanekud ja et nad on teinud eh, koostööd kompromisside vallas. meil on plaanis kolm kohtumist variraportööridega eh, siis kahekümne esimesel märtsil, kaheksandal märtsil ja kolmandal märtsil ja see peaks võimaldama meil siis eh, kompromisside osas kokkuleppele jõuda, nii et, et suur aitäh selle töö eest, mida me oleme siiani teinud ja me jätkame tööd selleks, et leida tasakaal Äh, mis äh, kaitseks neid eesmärke, mida me taotleme, tahaksime võidelda diskrimineerimise vastu ja saavutada parema rollijaotuse vanemate vahel. aitäh ja nüüd annan sõna esimesele variraportöörile, härra Hetmanile Rahvaparteist, palun. aitäh, lugupeetud esinaine. lugupeetud kolleegid kui ma vaatan neid muudatusettepanekuid, mis selle raporti kohta on esitatud, siis äh, mõned torkavad eriti silma. on mõned teemad, mis korduvad ning äh, need, äh, neid, mõnedes nendest ka raportöör mainis väga paljud muudatusettepanekud puudutavad vanemapuhkuse ülekandmise võimalust. mina tahaksin olla väga otsekohene, ma saan aru nendest äh, soovidest, mis kolleegidel oli, kui nad esitasid muudatusettepanekuid ja rõhutasid, et äh, ei ole võimalik õigusi üle kanda. aga ma kardan, et selline ettepanek võib kaasa tuua negatiivsed tagajärjed, iseärati äh, nende vallas, kellest me kõige rohkem sõltume. me peaksime endalt alati küsima, et mida me tahame selle dokumendiga saavutada, mis on meie jaoks kõige olulisem asi. kas see on äh, võimalikult äh, pikk äh, periood, mille jooksul vanem lapse eest saab hoolitseda või luua tasakaal kas me tahame saavutada seda, et vanemad hoolitsevad võrdselt lapse eest ma arvan, et ülekantavuse puudus, kui me selle probleem, kui me selle eh, ülekantavuse sisse viime, siis üha rohkem isasid kasutavad ära selle võimaluse puhkusele jääda, aga sellele vaatamata usun ma, et see mehhanism tähendab ka seda, et väga paljudel juhtudel see vanemapuhkus jääb lihtsalt äh, kasutamata ja põhjustab äh, probleeme pere kõige noorematele liikmetele. ma arvan, et me peaksime tegema rohkem tööd, äh, et isad hakkaksid vanemapuhkust võtma ja mitte kehtestama mingeid reegleid, mis isadele ei pruugi meeldida ja niimoodi võivad kannatada pere kõige uuemad liikmed ma arvan, et meil oleks vaja paindlikumat mehhanismi ja peaks laskma äh, äh, perel otsustada, milline on õige lähenemine konkreetse, iga konkreetse pere all, kas äh, ema üksi peaks selle puhkuse võtma või mõlemad vanemad. kahjuks ei saa ma ka toetada mõtet täielikult tasustatud vanemapuhkusest. ma arvan, et selline, sellist lahendust oleks väga keeruline ellu rakendada, me peame olema pragmaatilised Äh, kogemused äh, näitavad, äh, näiteks emaduspuhkuse direktiivi läbivaatamine näitab, kuivõrd oluline see asi on. see oleks väga suureks koormaks niigi raskustes olevale eelarvele. ma arvan, et oleks palju parem, kui meil oleksid paindlikumad lahendused, näiteks tooksin ühe näite Poolast. meil on kuuekuuline tasuline äh, vanema, emapuhkus ning pärast seda kuuekuuline vanemapuhkus, äh, kus vanematele makstakse siis kuuskümmend protsenti nende palgast. ja äh, mulle tundub, et see on lahendus, mis toimib üsna hästi ja võiks olla eeskujuks. mõned puugi muudatusettepanekud juhivad tähelepanu ka terminoloogilistele probleemidele ja ma arvan, et siin me saame tõesti midagi teha, me saame harmoniseerida kasutatud termineid ja hoolitseda selle eest, et need oleksid süstemaatilised. mitte kõik riigid ei tee vahet emapuhkuse, isapuhkuse ja vanemapuhkuse vahel ja see muudab seadusandjate töö keerulisemaks ja mul on väga hea meel, et äh, on tõstatatud küsimus ka tööle tagasipöördumisest pärast vanemapuhkust. kui äh, vanemad tulevad tagasi tööturule, äh, see on just see hetk, kui mõlemad vanemad ja laps vajavad täiendavat kaitset, sellega olen täiesti nõus. minu arust on Äh, kõige olulisemaks äh, küsimuseks, äh, kõige olulisemad küsimused siin raportis käsitlemist leidnud ja ma olen täiesti kindel, et me suudame raportööriga teha head kokkutöö, koostööd ja koos teiste variraportööridega suudame leida kompromisslahendused ja ma olen täiesti kindel, et me leia-, saavutame mõistliku tulemuse. aitäh äh,, härra Kirik, ECR fraktsiooni variraportöör äh,, aitäh lugupeetud kolleegid, tahaksin tänada kolleegi Arenat selle raporti eest, mis puudutab eh, vanemapuhkuse raamkokkuleppe direktiivi ellurakendamist ja tahaksin rõhutada, et lapse kasvatamine ei ole mingi puhkus. Eh, mina ise olen seitsme lapse isa ja olen kümme aastat veetnud lapsi kasvatades ja lapse kasvatamine on töö eh, Eh, ja näiteks kui töötatakse lastekodudes, siis see oleks tööaeg, nii et, et siin ei ole tegu vanemapuhkusest. Eh, senikaua, kui seda puhkust nimetatakse puhkuseks. Eh, kõnelejal palutakse otsast alustada, sest tõlkega oli probleeme. kas te võiksite otsast peale alustada? <laughs> siis kell ka seitsme aitäh, lugupeetud esinaine ja kallid kolleegid, ma tahaksin tänada kolleeg Areenat selle raporti eest, mis puudutab probleeme on prantsusekeelse tõlkega. Now it's okay. Do we have French interpretation? Yes esinaine küsib, kas prantsuskeelne tõlge on olemas. jah. siis üritame uuesti. Äh, suur aitäh, proua esinaine me Äh, lugupeetud esinaine, aitäh, kas nüüd on, asi toimib, näib, et tegu on tehnilise probleemiga, ma veel täpselt ei tea. <clears throat> Äh, tehnikud tegelevad probleemiga, nii et andke neile natukene aega. You can hear. Okay, then we go for the French interpretation and uh, uh, Mr. Gerike, the floor is yours. härra Gerike, nüüd on teil, neljandat korda alustan siis Äh, suur aitäh, proua esinaine, kallid kolleegid. tahaksin tänada kolleeg Arenat selle raporti eest, mis käsitleb vanemapuhtust, käsitleb äh, raamkokkuleppe äh, direktiivi ellurakendamist ja tahaksin rõhutada, et lapse kasvatamine ei ole mingi puhkus, senikaua, kui me nimetame seda puhkuses, siis eh, rohkem kui eh, viis protsenti meestest ja isadest seda ülesannet enda peale ei võta. minul on eh, seitse last ja ma olen kümme aastat oma laste kasvatamisega tegelenud. lapse kasvatamine on töö, seda tahaksin rõhutada. lasteaedades, lastekodudes nimetatakse seda tööks, niisiis lapse kasvatamine ei ole mitte mingisugune vanemapuhkus nii et kaotagem selle sõna Euroopa Liidu eh, keelekasutuses. Saksamaal me ei räägi juba pikemat aega vanemapuhkusest. Eh, eh, väga, mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Komisjon on teatanud, et selline emaduse direktiiv läheb nõukogus arutusele Äh, nagu paljud teised, äh, olen mina juba algusest peale öelnud, et meil on vaja uut lähenemist. ja mul on mõningad nõudmised. kõigepealt äh, leppige mõistetes kokku leppigem sellega, et süsteeme on väga palju, leidkem üks faktidele tuginev sõnastus näiteks emaduse kaitse kohta ja emaduse kaitse direktiiv äh, sellega tegeleb tööhõive direktiiv. kui me e, siin pädevusi muudame, e, siis e, me peaksime tegema emadusest ka tööhõive ning kolmandaks peaksime kasutama võimalust pidada dialoogi sotsiaalpartneritega. kuulame ära nende mõtted näiteks uuest emaduspuhkusest ja, ja siin Äh, võib-olla astun äh, uutesse valdkondadesse see, mis puudutab äh, artiklit sada viiskümmend kaks emaduspuhkuse direktiivis, võib-olla peaksime siin uuesti sotsiaalpartneritega dialoogi arutama. me peaksime võib-olla neid menetlusi natukene vähendama ja ma leian, et see menetlus äh, Äh, oleks mõis-, selline menetlus oleks mõistlik ja läbikaalutud samm, aitäh. aitäh, proua Haakin, Altevari raportöör, aitäh. aitäh ka raportöörile ja ma olen täiesti nõus äh, selle kokkuleppega, et me peame keskenduma just kolm, neljale valdkonnale äh, mis puudutab ALDE fraktsiooni muudatusettepanekuid, siis see ülekantavuse teema. Äh, loomulikult äh, kahe tuhande kümnenda aasta direktiiv äh, näeb ette õigust neljale kuule tasuta vanemapuhkusele ja üks kuudest on selline, mida ei saa üle kanda. meie arvates on äärmiselt oluline, et mehed ja isad samuti vanemapuhkust kasutavad. ma arvan, et see aitab saavutada ka töö ja eraelu tasakaalu meeste ja naiste vahel ja see on väga oluline aga kuulasin ka ära seda, mida Rahvapartei kolleeg ütles ja ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud, et me ei tohi kahjustada häid liikmesriikide süsteeme, aga meil on vaja harmoniseeritud miinimum Euroopa süsteemi. selline süsteem tuleb luua ja siin tuleb leida üsna delikaatne tasakaal ja loodetavasti meil õnnestub saavutada hea tulemus ja head tagajärjed minu jaoks äh, tegelikult on äh, kaks, kaks asja, mida peaks selle õigusaktiga lahendama. kõigepealt sooline võrdõiguslikkus ja äh, meeste ja naiste vaheline pereeluga seonduvate kohustuste võrdne jagamine. ja teiseks naiste osaluse suurendamine tööjõu hulgas ja seitsmekümne viie protsendi eesmärk, et naised on seitsmekümne viie protsendi hulgas tööturul esindatud, nagu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias kirjas. mehed saavutasid selle aastal kaks tuhat neliteist, aga naiste osalus on endiselt kuuskümmend kolm protsenti ja me teame, et tasakaalustatud vanemapuhkus ja lastehoiuasutused on need poliitilised vahendid, mida saame kasutada probleemi lahendamiseks. mis puudutab nüüd hüvitisi, siis Eh, see on samuti oluline. me ei saa ühelt poolt öelda, et me soovime paindlikkust ja ei soovi rangeid reegleid näiteks õiguste ülekanduvuse osas ja muus vallas ja samas ei muuda siis eh, vanemapuhkuse võtmist isade jaoks atraktiivseks, nii et, et ma arvan, et eh, hüvitis mängib rolli aga meil oleks vaja selle puhkusesüsteemi paindlikkust, lastehoiuasutuste süsteemi paindlikkus ja äh, paljud töötajad kardavad ka, et nad on isoleeritud, kui nad tööturule tagasi pöörduvad, neil võivad tekkida probleemid. ja see kõik mõjutab seda, kas isad iseäranis just võtavad puhkuse ma arvan, et ähm, raha küsimus ähm, võiks olla stiimuliks äh,. vähemalt mingi osa sissetulekust peaks olema hüvitatud, aga siin raportis on üks punkt, mis põhjustab mulle mõningaid probleeme, siin on äh, sisse viidud mõte, et see peaks äh, tuginema Euroopa Liidu keskmisele äh, määrale, ma arvan, et see on liialt normeeriv, aga võimalik, et leiame lahenduse ja nüüd veel tulles tagasi selle juurde, mida ütles Rahvapartei kolleeg, need kolm erinevat puhkuse liiki, emaduspuhkus, isaduspuhkus ja vanemapuhkus, ma arvan, et need kolm süsteemi on sidususe seisukohalt olulised ja raportis nõutaksegi eh, sidusat, eh, kõigi oluliste Euroopa õigusaktide sidusat läbivaatamist ja mina kindlasti toetan seda ja jään ootama koostööd raportööriga, aitäh! okei okay.. Äh, hästi, aitäh ähm.. Äh,. härra Pimento Lopes kuue fraktsioonist, palun äh,. aitäh. Äh, variraportööri, meie variraportöör ei ole kohal, ütleb proua Gonzales Penjas äh, ja mul ei ole mingeid äh, märkmeid tema seisukoha kohta. mina olen esitanud muudatusettepanekuid selle dokumendi kohta, aga ma arvan, et äh, äh, peaksin ootama seni, kui teame ka, milline on variraportööri seir. kas Monika Vana Roheliste fraktsioonist on kohal, ei ole? see tähendab, et Laura Agia EFTD-st saab sõna, tema on alati kohal, palun jah, ma väärin päris auhinda selle eest, ütleb proua Agea. ma olen nõus selle lähenemisega, mis Maria Arena on võtnud. ütlesin seda ka, kui meil toimus esimene arvamuste vahetus selle direktiivi kohaldamine Itaalias praegu on kohe kindlalt käest ära läinud valitseb tõeline tüh-, tühik selle direktiivi rakendamise vallas ja samasugune äh, tühik valitseb ka igasuguste visioonide vallas. Need teemad, mida siin direktiivis käsitletakse, on minu arvates otsustava tähtsusega. ning kindlasti peaksid need tekitama arutelusid, aga äh, me peaksime andma ka küsimustele konkreetseid vastuseid. me oleme esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, mis on üsna konkreetsed. meie jaoks on äärmiselt oluline, et rakendusala äh, puudustaks nii avalikku kui erasektorit. avalikus sektoris on kaitset palju, aga avalikus sektoris äh, paljusid tagatisi ei ole ja see tekitab väga palju probleeme. tahaksin rõhutada näiteks, et kui inimene võtab vanemapuhkust pikaks ajaks, sellepärast et seda puhkust saab võtta, kuni laps on kaheteistkümneaastane, kui see inimene tööle tagasi tuleb Äh, siis ta ei tohiks mingis osas olla halvemas seisus. ning äh, selles osas olen ma nõus, et vanemapuhkus ei ole mingi puhkus me peame, aga see ei ole ka mingi haigus, nii et, et me peame haiguse ja puhkuse vahel mingi tasakaalu leidma ja kui keegi tööle tagasi tuleb pärast pikka eemalolekut, siis tuleb hoolitseda selle eest, et see ei põhjustaks ka mingeid hõõrumisi, sest tihtipeale meeste äh,, mehed on väga tõrksad äh, sellise võimaluse kasutamiseks just nimelt äh, sellepärast, mis tööeluga seotub ja just eriti sellega, mis saab siis, kui nad tööturule tagasi tulevad Itaalias on mõte, et äh, isa läheks vanema põksu põhiliselt ulme. Äh, meil ei ole sellist mõttelaadi, mis seda võimaldaks. ning äh, seetõttu see direktiiv rakenduse koha pealt on veel lapsekingades isegi eh, kui leiavad aset rahvusvahelised adopteerimised, siis peaks olema ka võimalus võtta vanemapuhkust. me peaksime samuti ette nägema kaitse peredele eh, laste esimestel eluaastatel, sest et väga tihti ja inimesed on teadlikud sellest, Euroopa on äh, manner, kus rahvastik vananeb, sündimus on väga madal ning äh, see on tingitud sellest, et väga sageli äh, on sellised sotsiaalsed ja majanduslikud tingimused, mis just ei õhuta inimesi vanemateks hakkama. nii et, et meil on tõesti vaja mingeid kaitsemeetmeid, mis stimuleeriksid ka sündivust mina tahaksin et läbi viidaks uurimus selle kohta, kuidas on lugu selle direktiivi kohaldamisega erinevates liikmesriikides, sellepärast et statistika jätab väga paljud aspektid tähelepanuta. nii et, et ma arvan, et meil oleks vaja uurimust selle kohta, mida tegelikult on selle direktiivi rakendamisega tehtud, sest me oleme endiselt sellises väga suures õigusloomealases va-, vaakumis. Joel Melan, palun aitäh, lugupeetud president, vabandust, esinaine, me kõneleme vanemapuhkusest, emapuhkusest, isapuhkusest, see kõik on väga keeruline, asi on ainult ühes asjas, laps peab sündima pere, perekonda, kus mõlemad vanemad on töötavad või siis naine Äh, ma ei tea, kas me tahame äh, kohustada naist töötama Prants-, Prantsusmaa võib-olla ei ole hea, kui meil on äh, tööturul keeruline olukord, palgad on vähenenud ja nüüd peavad mõlemad vanemad teenima selleks, et saada sama palka, kui näiteks üks inimene sai kahekümne aasta eest. vastutav selle kõige eest on Euroopa, Euroopa vastutab, et riikide majandusel läheb kehvasti lapse sündi peaks nägema midagi, mis äh, naise jaoks justkui kahekümne nelja tunnine töökoht ning äh, me äh, lapse, nii et, et niimoodi tuleks just näha seda vanemapuhkust ja mina leian, et vanemapuhkus on väga hea äh, Äh, sõna, sellepärast et nii äh, ema kui isa peaksid äh, hoolitsema lapse eest ja me ei saa siin hakata kehtestama kvoote, et vaat sellel kuul hoolitseb ema, sellel kuul hoolitseb isa see on rohkem ideoloogia, mis tugineb sugu, sugudevahelistele erinevustele, nii et, et ma loodan, et me sellega arvestame, ma arvan, et on hädavajalik, et lähimuspõhimõtet äh, austatakse. Euroopa äh, äh, kaitsedirektiivid on jah olulised, aga me ei saa eirata erinevaid sotsiaalkaitsesüsteeme, mis on äh, ja samuti kas või näiteks neid äh, rahasid, mida makstakse erinevates riikides, selle, äh, tuleb arvestada sellega, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki on erinevad, nii et, et me peame arvestama lähemuspõhimõttega, kas äh, mingi minimaalne kestvus peaks ette kirjutama, mulle tundub, et sellist asja ei tohi peale suruda on selliseid elukutseid, kus naised saavad kiiresti tööle tagasi pöörduda ja Äh, äh, need kulud, mis sellega kaasnevad, äh, ei ole võib-olla samad kui mõnede teiste töökohtade puhul. niisiis me peame vaatama, mis on võimalikud ning see on kõik see globaalne kontekst, millega me peame arvestama ja ma ei, eh, ei näe, et eh, mida Euroopa saab siin juurde anda ühele riigile, kus eh, emadust juba väga hästi kaitstakse, kus vanemapuhkusega on kõik korras. võib-olla peaks Euroopa vähem kehtestama piiranguid ettevõtetele, et ettevõtetel saaksid olla oma lasteaiad et need palgad ettevõtetes ei ole tõesti väga väikesed et Äh, nagu näiteks need, mida ette näevad lähetatud töötajate direktiivid ja nõnda edasi, nii et, et äh, äh, ei saa eitada ka seda, et pered on mures ja Te võiks küsida, miks sündimus Euroopas väheneb, sellepärast et eurooplased on mures, nad on mures sellepärast, et et valitseb ebastabiilsus rahandussfääris, majandussfääris, meil on terroristid nüüd ja eh, seetõttu mehed ja naised eh, kardavad lapsi saada ja seetõttu ka sündimus väheneb. nii et, et ma arvan, et Euroopa peaks vaatama eh, kuidas need asjad kodus on, jah, vanemapuhkusele, aga ka jah, lähimuspõhimõttele, aitäh. aitäh. proua Maletras komisjonist on kohal, kas tema soovib ka midagi lisada? palun. aitäh, esinaine eh, tahaksin rõhutada, et vanemapuhkuse direktiivi lõplik ülevõtmine eh, pidi toimuma aastaks kaks tuhat kolmteist ja komisjoni talitused praegu kontrollivad riigiti eh, selle kohaldamist. me oleme Äh, juba seda paljude liikmesriikide puhul teinud, kontrollinud, kas äh, meetmed on kooskõlas direktiiviga ja sõltuvalt siis ähm, tulemustest võib komisjon algatada rikkumismenetlused, kui see peaks osutuma vajalikuks. Äh, komisjoni palvel on Euroopa õigusekspertide võrgustik soolise võrdõiguslikkuse küsimustes valmistanud ette ka raporti vanemapuhkuse direktiivi ellurakendamiseks ja see raport on kättesaadav komisjoni veebilehel mis puudutab nüüd äh, komisjoni algatust äh, töö ja eraelu tasakaalu vahel töötavatele vanematele, äh, siis see on üks meie võtmealgatusi sellel aastal. me tugineme kahe tuhande kaheksanda aasta ettepanekule emaduspuhkuse kohta ja möödunud aasta augustis avastas komisjon ka dokumendi, kus räägitakse poliitilistest võimalustest, kuidas saavutada töö ja eraelu tasakaalu töötavate perede puhul Äh, perega seotuvad puhkused on väga olulised selleks, et töö ja eraelu vahel paremat tasakaalu saavutada. Äh, me tahaksime, et äh, pered saaksid siis paremini tasakaalustada laste eest hoolitsemist, me tahame selleks parandada Euroopa Liidu õigusraamistikku, kohandada seda paremini ka tööturu vajadustega me tahame parandada kõigi vanemate osalust tööturul ja paremat laste eest hoolitsemise eest, et mehed ja naised võrdselt osaleksid laste eest hoolitsemise eest. komisjon äh, on äh, vaadanud, kuidas oleks võimalik Euroopa Liidu õigus- ja poliitilist raamistikku muuta oma töökavas ka Äh, on äh, kom-, töökavaga seoses on komisjon käivitanud ka kaks konsultatsiooni, esimene puudutab sotsiaalpartnereid ja siis konsultatsioonid avalikkusega, mis siis puudutavad sidusrühmi, aitäh! Thank you, the last word to the raporteur, Maria. ja lõpetuseks saab sõna raportöör Maria Arena, aitäh, tahaksin tänada erinevaid variraportööre äh, selles tasakaalu otsimises aktiivse osalemise eest Äh, ma arvan, et seda teed me peame edasi minema, tahaksin tänada ka komisjoni selle töö eest, mida nad parajasti teevad selle tegevuskava osas, äh, mis peab loomulikult äh, arvestama ka sellega, et kaasatakse need õigused, nagu näiteks vanemapuhkus, emaduspuhkus, isaduspuhkus, nii et, et me peame selle teemaga tõesti tegelema, sellepärast et kõik need teemad üksteist mõjutavad tahaksin teha ühe täpsustuse, aga ma arvan, et Itaalia kolleeg ei ole enam kohal. Ehm, mõnikord tekib segadus, kui räägitakse emapuhkusest, isapuhkusest ja vanemapuhkusest Äh, need on erinevad sõltuvalt sellest, äh, millisest riigist on jutt, aga me räägime, kui me räägime sellest vanemapuhkusest, mis puudutab äh, vanemapuhkust kuni kaheteistkümnenda eluaastani, see ei tähenda seda, et puhkusel saab olla lapse sünnist kuni kaheteistkümnenda eluaastani, see tähendab, et seda puhkust võetakse lihtsalt selle perioodi jooksul teatud, teatud ajal Äh, ja seda puhkust on õigus võtta siis äh, kuni selle ajani, kui laps saab kaheteistkümne aastaseks, nii et, et ma loodan, et ma olen siin asju natuke selgemaks teha, nii et ta lihtsalt antakse võimalus äh, teatud ajahetkel siis vähendada oma osalust tööturus seoses siis nende vajadustega, mis lapsega seonduvad niisiis ma arvan, et me peaksime selgeks tegema, milleks, millest me kõneleme, et me siin äh, Äh, valesid ettepanekuid ei tee, aga ma arvan, et ettepanekutes on üsna palju, et me saame selle teemaga edasi minna ja ma arvan, et meil õnnestub saavutada tasakaal. ma arvan, et äh, üldiselt äh, me oleme ühel meelel, aitäh. aitäh. kas proua Gonzales soovis midagi lisada? suur tänu, tõepoolest ja suur tänu ka meie raportöörile ja variraportöörile tehtud töö eest. tahtsin lihtsalt väljendada meie delegatsiooni seisukohti isaduspuhkuse teemal. meie jaoks emadus ja isaduspuhkus peaksid olema eraldiseisvad õigused, mitte õigused, mis antakse paarile või elukaaslastele jah, sageli on äh, võimalik võtta seda mõlemal partneril, aga tihti just naised, naiste õlule jääb peamine vastutus laste kasvatamisel ja see mõjutab ka tööturul osalemist äh, naiste jaoks. väga sageli tähendab see seda, et ettevõtted ei taha naisi palgata, sest nad on mures, et äh, nad hakkavad laste eest hoolitsema, ei ole pikka aega tööl. siin tuleb mängu ka ebavõrdsus, kui me räägime emade ja isade õigusest äh, laste kasvatamisel ning see aitab kesta teatud ebavõrdlus, ebavõrdsusel. meie arvates tuleb seda käsitleda. meil peaks olema jagatud vastutus vanemate vahel, kui jutt on lapse kasvatamisest enamik meie muudatusettepanekuid käsitlevad just seda teemat, meil peaks olema vanemapuhkus, mis on võrdse kestvusega või siis isapuhkus, mis kestab sama kui emapuhkus, see peab olema täiesti tasustatav ning siin peaks valitsema võrdsus naiste ja meeste vahel, sellisel juhul naisi ei diskrimineeritaks tööturul oleme teinud selle kohta ka mõned muudatusettepanekud. lisaks oleme juhtinud tähelepanu sellele, et ka isad ja mehed peavad võtma vastutuse laste kasvatamisel võrdsel määral, sest see aitab ühiskonda täiel määral. see ei puuduta ainult perekondi ja naisi tööturul diskrimineerimise vastases võitluses, vaid jutt on ühiskonnast tervikuna laste kasvatamisest üldiselt ja me toetame ka riigi kulutuste suurendamist just lastehoiuasutuste näol. see aitab ka paremini üheldada, ühildada töö ja pereelu tahtsime need mõtted ka siia arutelusse tuua, ma loodan, et sellega arvestatakse, sest tegelikkuses on olukord praegu selline, et kui inimene saab valida, siis äh, justkui paberil oleks kõik korras, aga tegelikult ebavõrdsus kestab edasi. Eh, jah, tahaksin reageerida sellele, mis öeldi, ma ei tea, kas probleem oli tõlkevea, aga ma vabandan tõlkide ees või seda tõesti öeldi, ma ütlesin, et tuleb kaitsta neid individuaalseid õigusi, seega Äh, emal on omad õigused, isal omad õigused ja lõpetuseks te ütlesite, need õigused peaksid olema ülekantavad, siin on teatud vastuolu selles, mida te ütlesite. Äh, võib-olla äh, ma kuulsin, et räägiti ülekandavusest. no, quería decir intransferible <laughs> ei, vastupidi, et seda ei tohiks saada üle kanda. Eh, in suur tänu. selle teemaga on meil aega tegeleda, sest äh, meil on aega kuueteistkümnenda, seitsmeteistkümnenda märtsini, kuni see vastu võetaks. aga tuletan meelde, et homme alustame kell üheksa hommikul, meil on kuulamine siin komisjonis ja see on väga oluline kuulamine, see puudutab sotsiaalset kaasatust ja tööturule integreerimist. ja loomulikult arvestame siin praeguse olukorraga, mis puudutab põgelas, põgenike olukorda ja pagulaste olukorda Euroopas. ma loodan, et inimesi on siin palju kohal homme, et tulete kuulama meie kutsutud külalisi ja osalete ka arutelul. kohe pärast seda kuulamist on meil tund aega aega, toimub äh, õpikoda, mis puudutab kollektiivläbirääkimiste arengut Troika programmi kohaldatavates ja kohaldamise lõpetanud liikmesriikides ja see on poliitikaosakonna õpikoda ja loodetavasti võtate ka sellest osa. kuna mõlema teema puhul on väga palju rääkida, me saame uusi teadmisi, võib-olla ka uut perspektiivi. suur tänu veel kord, et olete täna kõik siin, meil oli siin hommikul äh, päris keerukas hääletamine, tore, et mõned on ka ellu jäänud ja saite osaleda ka õhtupoolsel osal. suur tänu ja kohtume homme